So, liebe Kolleginnen. nii, head kolleegid. räägin nüüd natuke aeglasemalt, sest äh, andsin just äh, loa soovijatele veel tualetis ära käia, enne kui me läheme selle juurde, millest ma rääkisin juba hommikul märksa hõredamas äh, kogus eh, ja tahan veel kord tänada heade soovide eest minu haiguse ajal. Eh, fraktsioonis olen ma juba tagasi, aga päris ei ole ma eh, jõudnud nii-öelda tööga ennast kurssi viia, ent olen veendunud, et komisjon aitab mul tagasi saada kõigi asjadega kurssi ning soovin meile head koostööd ja teen omalt poolt selleks kõik. nüüd aga punkt seitse. EGF kasutusele võtmise taotlust käsitleva kirja vormis arvamuse vastuvõtmine, see puudutab Microsofti juhtumit ja alustame hääletusega, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? David Kaasa. meil on kolm EPP-last ülearu. väga, väga usinad tundute olema. nüüd on üks liiast nii, väga hea. nüüd on kõik korras, vastu võetud nüüd punkt kaheksa. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur ning kompromiss F selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend üheksa poolt, vastu ja ei ole ma päris kindel, ei ole harjutanud asja kaheksa kuud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üks vastu, nelikümmend poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ning kontrollime natuke ebaselge oli, nelikümmend kolm niisiis. kas kõik on hääletanud? jällegi on Rahvaparteil üks liige liiast. palun peame veel kord hääletama, sellepärast et Rahvaparteile see oli üks rohkem kui tohtis. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud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 erapooletud vastu võetud, nelikümmend, kontrollime, kontrollime nelikümmend seitse, hästi. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend neli kahekümne vastu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend langeb ära, nüüd viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vabandust, üheksakümmend kaheksa jah, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist ja sada on samasisulised, hääletame koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eelarve kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Ehm, kuus, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli võeti tagasi, sada viis ja sada kuus, need on samasisulised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, nüüd sada kolmteist poolt, vastu era, ei, kontrollime. sada kolmteist, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks neljateistkümne vastu, vabandust, ma olen natuke roostes. ei ole silm veel nii terav vastu võetud. kuusteist, sellega on asi korras. ja nüüd seitseteist poolt, vastu, erapooletud. usun, et see on vastu võetud, aga kontrollin kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eelarvekomisjoni üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eelarvekomisjoni kümme poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend ja sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ja lasen kontrollida. sada kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud? kakskümmend seitse, kakskümmend kahe, kahekümne kolme vastu vastu võetud. kas me hääletasime kahtekümmend ühte, võib-olla mul jäi see kahe silma vahele. suur tänu, tõesti, see jäi meil vahele. Te, te olite abiks. kakskümmend üks, sellest hüppasime üle, hääletame seda, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend kolm. jah, jah, vabandust. see langeb ära, kuna sada kolmkümmend kaks võeti vastu. sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus langeb ära. kompromiss X, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kakskümmend kaks poolt vastu, era-, kakskümmend kaks ja sada nelikümmend neli, vabandust, need hääletame koos, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. sada nelikümmend viis kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kolmkümmend üheksateistkümne vastu. pean silmi treenima. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. usun, et see on vastu võetud. kas soovib keegi kontrollida? hästi, kontrollime. sada nelikümmend kuus kontrollime kas kõik on hääletanud? kakskümmend seitse, kahekümne kolme aasta vastu võetud, juba varem. eelarvekomisjoni kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, sada nelikümmend seitse ja sada nelikümmend kaheksa, vabandust, mõlemad poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks langeb ära, nüüd kompromiss C kakskümmend üheksa tahate kontrollida? hästi, kontrollime kakskümmend üheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud, vastu võetud, kaks langeb ära, nüüd kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kolmkümmend kolm poolt, vastu ei saa sotti. vabandust, aga kontrollime. kolmkümmend kolm, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksateistkümne vastu oleks parem, kui te natuke selgemalt käed tõstaksite, kuidagi märku annaksite märgatavamalt eelarvekomisjoni kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd oleme jõudnud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis võeti tagasi, eelarvekomisjoni kolm poolt, vastu, erapooletud. nii, nii, usun, et lükati tagasi, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud kakskümmend viis kahekümne viiest vastu tagasi lükatud läheb juba paremini. nüüd kompromiss eelib poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus langeb, kolmkümmend kuus langeb ära ning nüüd hääletame tervet äh, raportit, hääletus on avatud, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes nelikümmend kuus kolme vastu väga hea tulemus. õnnitleme raportööri. nüüd teine hääletus. mandaat läbirääkimisteks, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. sama tulemus, veel kord õnnitleme raportööri nii. nii, väike lonks vett. nüüd tuleb meil punkt üheksa päevakorras. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ehk CDFOP. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgneb muudatusettepanek kuus võeti tagasi, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ja see on tagasi lükatud. nelikümmend üks kontrollime siis. ei olnud päris selge pilt, võib-olla hääletas keegi liiga kiiresti. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime nelikümmend neli kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. nüüd seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, nelikümmend kuus langevad ära, kompromissi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eelarvekomisjoni kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja ei ole ikkagi selge käe käega märku andes, kontrollime. viiskümmend üks hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend neli, kahekümne seitsme aasta tagasi lükatud, viiskümmend kaks. ning äh, siin on suuline muudatusettepanek Emilia Pavelilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kui ma õigesti aru saan. kas soovib keegi kontrollida? siis kontrollime. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, vastu võetud. viiskümmend viis ja eelarvekomisjonis seitse esimene osa, need on samasisulised, hääletame koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli võeti tagasi, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, viiskümmend üheksa ja eelarvekomisjonis seitse kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend võeti tagasi, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, järgmine lehekülg, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, viiskümmend kolm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 nüüd on meil kolmkümmend järgmisel leheküljel. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. usun, et tagasi lükatud, aga lasen igaks juhuks kontrollida, kontrollime. kas kõik on hääletanud? lõpetame hääletuse. tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, üheksakümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekomisjoni kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, vabandust, see langeb ära, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg kompromiss D. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaks SV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd eelarvekomisjoni üheksa poolt, vastu, erapooletud, usun, et ta on vastu võetud. olen päris kindel, et on vastu võetud. kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa suulise muudatusega Emilian Pavelilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kas kõik on hääletanud, jah? vastu võetud. nüüd eelarvekomisjoni kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. et kakskümmend, sada kakskümmend üheksa, eelarvekomisjoni üksteist, samasisulised poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. väga segane, kontrollime. sada kolmkümmend. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. kakskümmend seitse, kolmkümmend nelja vastu vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt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 kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja usun, et tagasi lükatud. kas soovib keegi kontrollimist, siis kontrollime, sada kolmkümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarvekomisjoni kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seit-, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa osade kaupa hääletus, esimene osa, andke märku poolt, vastu erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu ja erapooletud. tuleb kontrollida. kolmkümmend neli, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud kakskümmend neli, kahekümne kuue vastu tagasi lükatud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis võeti tagasi, nüüd eelarvekomisjoni kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kolmkümmend seitse kontrollime. kas kõik on hääletanud? vastu võetud, kakskümmend kaheksa ja kahekümne kolme vastu. ning äh, meil on siin kaks hääletust, jah. esimene hääletus, mandaat ei, kõigepealt teeme äh, hääletuse raporti enda osas. niisiis, lõpphääletus raporti osas, hääletus avatud. ei ole päris selge. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. õnnitleme raportööri. ja nüüd mandaat teine hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud ja on selge enamus, suur enamus. õnnitleme raportööri kümme Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond ehk Eurofond. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D kaks, on see õige? jah, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kompromiss D kaks hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. mida? küsib esimees inglise keeles üks punkt teile inglise keeles. esimees jätkab saksa keeles. D2 hääletame uuesti. D2. hääletus avatud. hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa vastu. kakskümmend kaks poolt. kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss ei, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarvekomisjoni viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu erapooletud. usun, et vastu võetud, aga me kontrollime. kompromiss Y. hääletus lõppes. kompromiss Y on vastu võetud nii. nüüd läheme nüüd lähme üks, kahe, üks, kaks, ühe juurde. nii. sada kakskümmend üks poolt vastu. erapooletud. kontrollime. sada kakskümmend üks kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kompromissi poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viisteist. viisteist. koos ja siis need võetakse tagasi. niisiis, viisteist ja eelarvekomisjoni kuus kolmas osa on samasisulised, hääletame neid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud.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 kompromiss M2 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks ise poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, koos sada kolmkümmend neli langeb ära. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend võeti tagasi, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks langeb ära, siis sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud saab ta nelikümmend viis. kakssada nelikümmend viis hääletasime ja see on vastu võetud. nüüd see nelikümmend kuus langeb ära ja kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vabandust, esimees vabandab mm,. hästi, et märkasite. kompromiss V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm langeb ära, nüüd tuleb sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend üks. hääletus lõppes ja tagasi lükatud, napilt. nüüd kolmkümmend kolm ja sada kuuskümmend kaks koos samasisulised poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss V kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga ma lasen kontrollida kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? napilt tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend viis on samasisuliselt ja sada kuuskümmend kuus ka. kõik kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on meil eelarvekomisjoni kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss X poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud eelarvekomisjoni üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime. eelarvekomisjoni üheksa. kas kõik on hääletanud? kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, äh, esimees parandab ennast, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus langeb ära, sada kakskümmend kaks nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, ei kontrollime kõik on hääletanud, vastu võetud. sada kaheksakümmend nüüd äh, langeb ära, kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks võetakse tagasi või ei, nelikümmend üks ja sada kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss BB. tahate kontrollida? ei taha kontrollida. kuidas siis on, tahate, ei taha? kontrollime. kontrollime, no kontrollime kõiki siis. niisiis kontrollime. nelikümmend üks ja sada kaheksakümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. seni kuni, jah. kompromiss beebi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss CC, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse langeb ära, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. sotsiaaldemokraadid on laisad kätt tõstma, palun veel kord. no siis kontrollime kohe. nii kas kõik on hääletanud? sada üheksakümmend kaheksa, ütleb esimees saksa keeles. kas kõik on hääletanud? jah. tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa, poolt, vastu jälle raske, kontrollime selle ka üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud, vastu võetud. nii, nelikümmend neli ei ole vastuvõetav, kompromiss A. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime nelikümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud kõik oli õige, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. nii. ja Agnes tõuse püsti. kontrollime, nelikümmend üheksa kontrollime. kõik on hääletanud tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus langeb ära. nüüd viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime, viiskümmend seitse. vastu võetud. eelarvekomisjoni kaks poolt, vastu. kas saaks veel kord, teeme veel kord, eelarvekomisjoni kaks poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa võetakse tagasi, nüüd kompromiss B kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss B kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, viiskümmend üheksa, ei. nii, nüüd tuleb siis hääletus kogu raporti kohta, sisuline raporti osa. ja see ei, ei ole, ei on, ei ole lihtsalt elektrooniline hääletus, mitte nimeline. hääletus avatud, lõpphääletus. kõik on hääletanud. õnnitlused raportöörile ja nüüd tuleb hääletada ka mandaadi küsimus, teine hääletus, nimeline hääletus, elektrooniline kas kõik on hääletanud, siis oleme selle küsimuse ühele poole saanud, õnnitleme raportööri ning äh, kõiki, kes temaga koos on selle kallal töötanud, see raport on nüüd ühel pool, homme tõenäoliselt räägime koordinaatoritega soovitusest sellel teemal. oodake, oodake, oodake, rahu, rahu, rahu homme koordinaatorite koosolekul kuulame ära minu märkuse ja koostame soovituse nende kolme agentuuri osas ühise läbirääkimise pidamiseks. koordinaatorite äh, otsus on niisugune, et ma lihtsalt juhin sellele tähelepanu. Äh, punkt üksteist lükati edasi kahekümne kaheksandale septembrile ja nüüd tuleb siis viimasena kuid mitte vähim olulisena David Kaasa juurde, punkt kaksteist. meetmed seoses rikkumisest teatajatega. nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromissjutt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt vastu. vastu võetud. kompromiss K poolt. vastu. erapooletud. uh, ütleb esimees. tundub, et vastu võetud. aga kontrollime. hääletus avatud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt. aga M, M-i tegime just ära. nüüd on P. mitte asju segi ajada. kõik on õiges järjekorras. aitäh, vastu. vastu võetud kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, no kontrollime. kaheksakümmend neli kõik hääletanud, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss T poolt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 tahate kontrollima, kontrollime, kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tõsiselt tahate kontrollida? no aga kontrollime siis nii, aga hästi. kontrollime kolmkümmend seitse. kõik on hääletanud, hästi, hüva kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollida. tahate kontrollida? ei, see oli nali. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii. nüüd hääletame kogu raportit, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? nüüd on meil olemas tulemus, õnnitlused raportöörile. ilus tulemus. ja ju-, võtame selle peale šampust, ütleb esimees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 kuni me teame, kes ei, no siis ei tee lühikest vaheaega või vähemalt mitte nii lühikest. niisiis, päevakorrapunkt kolmteist. noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides ning äh, tervitan sellega seoses meie hulgas esindajat. kas on nad siin? kas äh, oleme nii kaugel? Ready? valmis? jah, kõik on valmis. palun asuge kohtadele. rahu, rahusaalis Anne Sander. Anne Sander. Berlin. Berline. Berline. Passen? nüüd punkt kolmteist, niisiis. noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides ja tervitan Jan Timovskit EPRS-ist, kes kohe väikeses ettekandes räägib meile hindamise olulisematest tulemustest. Väedi Moski, palun, teil on sõna um,. And... suur tänu, esimees. lugupeetud komisjoni liikmed, loomulikult on EPRS-i teenistustel suur au saada tutvustada meie tooteid, mida, mis on mõeldud teie tööd kergemaks tegema. ma saan aru, et mul on viis minutit, nii et paari slaidiga üritan teha lühikese kokkuvõtte publikatsioonist, mis ma saan aru, et te kõik olete juba kätte saanud paberis, paberi peal. Euroopa Parlamendi Teadusuuringute Keskus, eriti üksus C, kus äh, töötab EXPO-st äh, analüüsi üksus, pakub nii majasisest kui välisekspertiisi mil iganes arutatakse raporti elluviimise mõjusid, nagu näiteks praegu, ja tulen kohe ka teema juurde. selle väljaandega, see on välja, seda lükati edasi eh, sekretäriaadi nõusolekul, sellepärast et märtsis toimus workshop ja tol ajal me ei saanud pakkuda mingeid täiendavaid üksikasju. ma olen, ma kasutasin Kontrollikoja raportis toodud infot hiljem ja komisjoni vastuseid, püüdes analüüsida mitte ainult noorte tööhõive algatust, vaid hinnata ka seda, kas eesmärgid on täidetud või ei. ning näidata ära selle hinnangu võimalikud puudused või piirangud, sellepärast eh, eh, eh, et suhteliselt vähe oli andmeid loomulikult pole vaja parlamendiliikmetele meenutada, aga lihtsalt meie raporteid loetakse mõnikord ka äh, väljaspoolsete inimeste poolt, nii et ma tahan välja tuua tausta siin ja jätkan siin siis äh, selle väljaande struktuuri. milline on äh, vajadus teha vahet noorte tööhõivealgatuse ja noortsoo garantii vahel, sihiks siis noored, kelle seas tööpuudus on kõige kõrgem Äh, noorte tööhõivealgatus saab täiendavaid äh, finantseerimist ja kriisis näiti seda, et äh, sinna suunati rohkem raha ka nii-öelda ennetavalt Euroopa Liidu fondidest. kontrollimehhanism on väga keeruline ja see on ette nähtud ECF-i määruses ette nähtud näeme, kuidas Euroopa Komisjon on pingutanud selleks, et seda informatsiooni liikmesmaadelt kätte saada. on paika pandud tööprogrammid, mis tuli paika saada, andmed, mis meil on komisjonil olemas, mis nad meile esitasid, äh, mis nad ise said liikmesmaadelt, ei täida tegelikult kõiki neid äh, järelevalve nõudmisi, mida Euroopa Liidu õigus ette näeb oluline on ka välja öelda, et noorte tööhõive algatus pole ainukene Euroopa Liidu instrument, mis ühel või teisel moel tegeleb noorte tööpuudusega. loomulikult on siin tegemist suurema kontekstiga, mis hõlmab nii majandust kui poliitikat. andmed, mis äh, väljaandes esitatakse, näitavad kõigepealt äh, noorte, eh, noorsoogarantii ülesehitust, siin on omaette raport selle kohta. siin on tegemist pigem raamistikuga, tööprogrammid, mida ma mainisin. enamikel liikmesmaadel on see nüüdseks olemas ning nende äh, aktsepteerimine Euroopa Komisjoni poolt tulenes ka sellest, et osad nendest võeti kasutusele hiljem kui ette nähtud olukorras kus andmed lühi, lühema ja pikemaajaliste tulemuste kohta ei ole veel olemas, siis komisjoni raport pingutab selle nimel, et näidata, kuidas asjad liiguvad edasi ja muutuvad paremaks. ühest küljest äh, kasutatakse rohkem Euroopa Liidu äh, rahasid selliste programmide jaoks, teisest küljest komisjonile esitatud andmed näitavad seda, kuidas liikmesmaades tööpuuduse määrad alanevad. probleem on selles, et me ei saa selgelt siduda edu öö, äh, ja meie teadusuuringute mõttes me ei saa leida lihtsalt korrelatsiooni, see võib olla lihtsalt arvamus ja Euroopa Komisjon samuti mõnikord tunnistab, et on võimalik, et see avaldas mõju, kuid korrelatsiooni noorte äh, tööhõive algatuse ja noorte tööpuuduse vahel on otsene, kuid seda tõestada on keeruline, nii et aus on öelda, me lihtsalt ei tea, kas siin on olemas otsene seos või ei. ja kui te vaatate selle ava- äh,, väljaande lõpus olevat tabelit, siis te näete, et numbrid on väga erinevad. Need on äh, kooskõlas äh, andmetega aastast kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, paari kuu pärast saate tõenäoliselt palju, äh, pildi palju värskemast olukorrast, mis võimaldab meil siis öelda, kas need protsendid on olulisel määral muutunud või ei. tulemuste võrdlemine ootustega, jättes kõrvale nüüd õig- eh,, institutsionaalse raamistiku loomine, sest osadel liikmesmaadel oli juba süsteem või oma mehhanism paigas, kuidas eh, noorte tööpuudust parandada, teistel seda ei olnud ja loomulikult eh, need liikmesmaades eh,, kelle see oli, oli loomulikult võimalik saada siis finantseerimisnoorte tööhõive algatuse jaoks. seda raha on kasutatud konkreetsete programmide jaoks, mitte struktuuri loomiseks. ESF, nagu te teate, on see, kes äh, seda toetust võib maksta. kontrollikoja audiitoritel oli küsimus ja ma tean, et liikmesmaadel liikmesmaade raportöör tahavad seda uurida, kas Euroopa Liidu finantseerimine on asendanud riiklikud ressursid või ei. ta ei tohiks seda teha. ja milline on siis reaalne mõju? kas seda saab samm-sammult mõõtma hakata, siis viimane slaid selle dokumendi kohta, mida ma tahaksin, et te lihtsalt loeksite, on see, et on keeruline praegusel hetkel hinnata seda, kas noorte tööhõive algatuse mõju oli otsene. see peaks olema kergem, kui äh, muutuvad uued andmed kättesaadavaks, nagu te, nagu te väga hästi teate. areng paari aasta jooksul ei ole võib-olla olnud nii ambitsioonikas, kui algne plaan seda oli. positiivseid liikumisi on, see võimaldas äh, täiendava finantseerimise eraldamist. meie hinnang on selline, et on oluline ära märkida seda, et see tõenäoliselt aitas kaasa, kuid erinevus pragmaatilise lähenemise ja ambitsioonika lähenemise vahel võib mõnikord tekitada väärtimõistmisi ja lõpuks siis äh, tsitaat äh, sellest dokumendist selle aasta aprillis äh, kommenteeriti väljaandes komisjonilt, et hoolimata äh, Äh, noorte tööhõive algatusest on ikka veel mitu miljonit noort inimest Euroopas töötud. see muidugi näitab, et on väga kõrge ambitsioon äh, äh, rahuldada kõiki vajadusi, mis algusest peale paika pandi. me oleme palunud Euroopa institutsioonidel ka maa peale tulla ja ma loomulikult soovin raportöörile edu nende kõikide asjade kokkusõlmimisel, aitäh! aitäh. nüüd kohe saab sõna Romana Tomč, kes on raportöör. suur tänu teile, esimees, sellest, et mulle sõna andsite. kõigepealt sooviksin ma tänada kõiki neid, kes äh, on andnud oma panuse selle raporti koostamisse, kes on nõu andnud, kes on panustanud selle raporti valmimisse, sest me, kui me seda tööd alustasime, saime kiiresti aru, et see võis olla, osutuda komplitseerituks paljudel põhjustel, mida juba kuulsite. meil oli väga vähe kättesaadavaid andmeid, statistilisi äh, andmeid äh, selles valdkonnas, äh, nende kogu, selliste andmete kogumine jääb endiselt väga nõrgaks. me suutsime siiski äh, välja töötada ja ka sõnastada olulisemaid sõnumeid ning need sõnumid on samuti lisatud sellesse raportisse ja neid kajastab, kajastavad ka minu välja töötatud seisukohti. kõigepealt tahaksin eh, endale tõst-, peaksime enda käest küsima tõsiselt seda, et eh, milline on üldse noorte tööhõive algatuse tulevik ning eh, küsimus on nüüd selles, kas see algatus jätkub või mitte, see on väga oluline, sest meie töö ei ole veel tehtud. praegusel hetkel on Euroopa Liidus äh, noorte tööpuudust väga-väga kõrge ning nad peaksid saama meie toitluse peale loota. ja oluline on veel üks küsimus. mida teha ka eelarve eh, võimalustega, mis sellele teemale on pühendatud, kas seda eh, eelarve osa peaks suurendama, mina arvan, et jah, toetan seda meedet, kuid samas tule, peaks tegema kõike selleks, et ka eh, eelarvet kasutataks vastutustundlikult, seda vastutustundlikumalt kui seni. ning eh, praeguses raportis rõhutasin ma ka seda, kui oluline on üles näidata poliitilist tahet, poliitilist toetust, kui me räägime noorte tööpuudusest, siis eh, see on samuti väga oluline teema ja see on seotud ühe teise olulise küsimusega, mis äh, puudutab äh, sidet äh, tööturu ja haridussüsteemi vahel. arvan, et ka siin puhul võib öelda, et noored hakkavad, alustavad õpinguid, mis hiljem ei anna neile võimalust tööturul endale töökoht leida ja see eh, tähendab seda, et me võime raha tööturgu edasi süstida, kuid eh, need meetmed jäävad alati lühiajalisteks ja toovad kaasa kunstliku töökohtade loomise. soovime, et sellised töökohad oleks jätkusuutlikud. me peame mõtlema ka selle peale, eh, millised on kvaliteetsed tööpakkumised see on endiselt selline valdkond, kus me pole suutnud kokku leppeid leida, kuid kui me erinevate allikatega konsulteerisime, siis jõudsime lõpuks järeldusele, et eh, need töökohad, mis luuakse selliste programmide raames, eh, on eh, problemaatilised, sest nad ei ole tihtipeale kvaliteetsed, nad ei ole pikaajalised ning äh, näiteks äh, töökoht, mis, äh, leping, mis kestab vaid paar kuud või leping, mis loob ebakvaliteetse töökoha, ei ole see, mida me praegu soovime. ning arvan, et otsus tõsta äh, iga kahekümne viielt kahekümne üheksa aastani, see on väga hea mõte äh,, sest tööturule tullakse aina hiljem, selle olukorraga tuleb kohaneda ning seega tegemist on meetmega, mis minu meelest äh, toob kaasa positiivseid tagajärgi. lõpetuseks sooviks ma veel ühte äh, punkti esile tõsta, mis on seotud kohalike ja regionaalsete aspektidega ehk siis eh, millised regioon, millistele regioonidele on ressursid suunatud, võib-olla peaks eh, mõtlema eh, ressursside suunamist väiksematesse piirkondadesse, sest olen veendunud selles, et selline ümberkorraldamine regionaalsel tasandil võimaldaks meil ka kvaliteetse, kvalitatiivse sammu edaspoodi, poole astuda. me peame Äh, alustama tegevust koha peal äh, ja äh, me jätkame üheksateistkümnest kahekümne esimese ähm, septembrini, kui me lähme missioonile Sloveeniasse ja Horvaatiasse, kus kohtume ka sidusrühmadega koha peal ja olen kindel, et me saame seal palju olulist kuulda, mille saame hiljem oma raportisse lisada suur aitäh kõigile, suur aitäh, et mulle sõna andsite ning kõigile soovin ma äh, head puhkust. aitäh. nüüd ma olen Benifei sotsiaaldemokraatidelt. suur tänu, esimees, suur aitäh raportöörile oma raporti sealse versiooni tutvustamise eest. me on äh, olnud juba võimalus mitteametlikult sellest asjast rääkida variraportööride vahel ja äh, hindame kõrgelt raportööri avatust praeguse, praegu oma töö esimeses faasis, hindasime kõrgelt äh, ka seda, kuidas, millist huvi ta näitas üles erinevate sidusrühmade panuse suhtes, nagu ma ütlesin, et meil peaks olema kasulik ja pragmaatiline töömeetod, mis äh, aitaks meil äh, osaleda komisjoni töös äh, erinevates faasides, näiteks seda ka pärast Sloveenias ja Horvaatias toimuvat faktiotsimismissiooni. praegune äh, raport aitab eh, edasi viia ka meie poliitilist tööd, siin ei ole tegemist ainult tehniliste küsimustega, me saame eh, ka seega parlamendi eh, kaasada rohkem noortegarantii ja noortealgatuse, tööalgatuse ettevalmistavasse töösse, peaksime mõtlema ka selle peale, kui algatus Eh, kuivõrd algatus on tõhus, kuivõrd on ta mõjus ja samas peaks välja töötama ka soovitusi, kuidas see peaks, see algatus peaks toimima tulevikus. siin on ka mitmeid kriitilisi punkte, näiteks eh, milline on, eh, kui tõhusad on need meetmed, mida noortele välja pakutakse, võttes sealjuures arvesse Kontrollikoja poolt välja antud raportit, mis just küljest hindab seda algatust tõhusaks ja kasulikuks, eh, eh, kuid samas eh, kõik programmid ei kasuta ära omes, omistatud vahendite, omistatud vahendeid, et, et minu meelest on samas ka komisjoni poolne panus praegusel hetkel piiratud, ei ole piisavalt põhjalikku uuringut noorte tööpuuduse kohta liikmesriikides ja töökohtade kvalit-, kvaliteet, peaksime minu meelest Euroopa Parlamendile na, eh, väitama konkreetsi, konkreetsetele eh, väärtustele, mida meie hindame, eh, et me sealjuures võtaks arvesse komisjoni nõukogu ja ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt öeldud. rääkides kvaliteetsetest tööpakkumistest, arvan, et ei piisa rääkida ainult sellest, milline on side paku-, pakutavate töökohtade kvaliteedi ja kandidaadi oskuste vahel, me peaksime minema kaugemale, mõtlema rohkema peale, peame mõtlema ka kaasfinantseerimisvõimaluste peale eh, järgnevatel aastatel ning arvan, et see on ka baas äh, Eh, millele toetudes edasi minna ning ootan ühtlasi ka analüüsi, mis oleks põhjapanevamad, laiapõhjalisemad, milliseid instrumente oleks vaja, eh, et eh, see keeruline faas kõige paremini üle elada, mis õppe, õppe, õppimismaailmast töömaailma sisenemisel. meil on vaja ühtlasi arvesse võtta ka sotsiaalsete õiguste ehm, sammast ah, aastaid on tehtud äh, vigaseid makromajanduslikke otsuseid ning selle tagajärjel kõige haavatavamatele elanikkonnagruppidele on olnud väga negatiivsed, seega peame rohkem investeerima sotsiaalsetesse lahendustesse ning arvan, et äh, noorte tööhõive algatus võib olla kasulik ja struktuurilise tähtsusega, et see oluline võitlus võita. aitäh on nüüd Kiirike nüüd ECR raportööri nimel. Yes, on behalf of Jana. jah, Jana Sidenska eh, nimel rääkides variraportöör tahaks täheda, tänada proua Tomši ja teisi eh, töö eest raporti, eh, raporti kallal. nagu kõik variraportöörid teavad, on see keerulist tüüpi raport, me töötame rohkem selleks, et saavutada konsensust meie teksti üle hea meel, see peegeldab seda, mis meie jaoks oluline on. me tahame rõhutada seda, kui oluline on tugevad ja järjepidevad pingutused ning lubadustest kinnipidamine liikmesmaade poolt selleks, et noorte tööhõive algatus äh, tööle hakkaks ning annaks käegakatsutavaid tulemusi. meie jaoks on tulemused jätkusuutlikus töös koos variraportööridega arvan ma, et meil on ka tugev toetus selleks, et teostada paremat järelevalvet programmi üle, nii et me saaksime aidata seda paremaks muuta tulevikus ning kohandada seda paremini noorte inimeste vajadusega. mul oli hea meel näha, leida tekstist üleskutset, et jõuaksime rohkem nende inimesteni, kes on kõige kaugemal või täiesti eemal tööjõuturust, näiteks puuetega noored. loodan väga, et meie töö läheb edasi ning toetan raportööri eh, esialgset hinnangut. nii palju Jana Žižanskalt, aitäh! tänan, Martina Dlabajeva. suur aitäh, esimees! kõigepealt tahaksin tänada Romani äh, tasakaalustatud raporti eest olen osalenud huvirühmadega koosolekul ja väga palju teistel koosolekuid, mul on hea meel, et mul oli võimalus näha raportit, näha neid andmeid. mul on probleem selle nägemis, lugemisega ekraanilt, nii et minu öö, kutsumine selle lugemisele on teema nagu see, et ma seda lugeda ikkagi ei saa, võib-olla te saate selle välja trükkida ja välja anda järgmine kord, kui me mõnda dokumenti arutame. ootan huviga meie arutelusid edaspidistel variraportööride koosolekutel, kui me arutame muudatusettepanekuid, sest ma arvan, et meie raportis ja Romano tegi seda juba, sest raport on väga tasakaalus. me peaksime arutama nii positiivseid tulemusid, mis noorte tööhõive algatus on andnud, kui ka tema nõrkusi ja väljakutseid, mis meil tulevikus on me teame juba, mis nõrkused on, me oleme seda korduvalt arutanud. selleks on näiteks lühem tähtaeg noorte tööhõive algatuse elluviimiseks, mitteaktiivsete inimeste vajaduste väljatoomine, äh, ähm, just administratiivsed takistused, usaldusväärsete andmete puudumine, selle vähesus, äh, pakkumiste kvaliteedi küsimus, mis peaks samuti olema meie tuleviku arutelude teema, äh, palve liikmesmaadele seostada paremini ähm, haridussüsteem ja tööjõuturg. me oleme siin omamoodi kolmnurgas, me peaksime kaasama haridussüsteemi, tööjõuturu ja poliitikud. see kolmnurk peaks tegema tihedat koostööd. ja mitte ainult horisontaalses koostöös, vaid ka meil on vaja vertikaalset koostööd, meil on vaja sünergiat, koostööd äh, administratsiooni erinevatel tasanditel, Euroopa äh, tasandilt äh, riiklikule ja regionaalsele ja kohalikule tasandile Neid asju tuleb tulevikus arutada. tõestus äh, selle äh, kohta, et arutelu on lai, on see, et kõik komisjonid on selle arvamusega seotud, seetõttu ma arvan, et meil on väga hea, et meil on arvamus kultuurikomisjonilt, kes vaatab hariduse poolt, eelarvekomisjonilt, kes äh, saab öelda äh, kuidas me võime arvestada erinevate eelarvevõimalustega ja loomulikult eelarve kontrollikomisjon, kes vaatab, kuidas me mõõdame elluviimist, kuidas me mõõdame selle programmi tõhusust. nii et ma vaatan Ideni poole, suur aitäh väga tasakaalustatud lähenemise eest, aitäh! suur tänu, Tanja Gonzales, kuue NGL-i nimel. tänan, esimees, suur aitäh kõigepealt äh, raportöörile arvan, et äh, siin on tegemist äh, väga hea algusega tulevasele koostöö ning peaksin, äh, peaksime mõtlema selle peale, et ka viis aastat pärast kriisi nii-öelda lõppu on noorte töötuse tase Euroopa Liidus endiselt murettekitavalt kõrge, näiteks Hispaanias üle neljakümne protsendi noortest on töötud ning äh, võttes arvesse Kontrollikoja raportit, on selge, et Euroopa tasandil harmoneerimine pole toimunud selle programmi koha pealt. mõned liikmes ja liikmesriigid võtavad kasutusele väga erinevaid meetmeid, mõned on kasutanud fondide toetust, et äh, näiteks regioonide tasandil äh, toetust osutuda teisel teistel eh, siis riikides on jälle riikide tasandil tegutsetud, samuti eh, ka Euroopa Sotsiaalfondi eh, tegevus ei ole aidanud seda programmi kiiresti käivitada riikides, kus seda kõige rohkem vaja on. samas aga Euroopa Komisjon räägib sellest kui suurest eduloost, et neliteist miljonit inimest on, osalevad selles ähm, Äh, noorte garantiis ja äh, üks koma viis miljonit äh, noorte tööhõive algatuse programmides, kuid sellest ei piisa. arvan, et praegu on hetk jõudnud kätte, kus peaks välja töötama selle, kuidas lahendada tegelikku probleemi, sest äh, probleem pole selles, et äh, noored ei oleks äh, töötamiskõlbulikud, nagu neil poleks piisavalt hea kvalifikatsioon, tegelikult on probleem hoopis selles, et töökohti ei ole või kui on, siis on need ajutised või mitte kvaliteetsed ja see tähendab seda, et noored peavad pidevalt töötama lühikeste lepingutega ja nad peavad pidevalt balansseerima kas töötuse või halbade lepingutega ja seega oleks mõist-, märksa mõistlikum keskenduda sellele, kuidas muuta meie tööturgu välja töötades innovaatilised teadusuuringu um, projektid, toetama peab noori andekaid inimesi ning selliseid projekte, mis aitaks Äh, äh, välja töötada äh, uued kvaliteetsed töökohad ja mitte edasi minna selle ajutiste lepingute maaniaga. aitäh, nüüd roheliste esindaja. aitäh, esimees. aitäh, Rene Toomes, et, Romana Toome, et annate sellele diskussioonile aluse. on kaks sõnumit mis ma siin näen ja milles on üksmeel. see on ka selle raporti aluseks. kõigepealt me tahame NPH-ga edasi liikuda, see on selge signaal, teine on see, et me tahame parandada neid probleeme, mis seal on, sest me kõik oleme teatud äh, kriitikat esitanud, olnud nõus, et seal on asju, mida saab teha paremaks, nii et see kaasaks rohkem inimesi, nii et see oleks tõhusam. on kolm seisukohta, mida ma tahaksin praegu välja tuua. kolleegid on paljud teemad juba ära maininud, kõigepealt siis see, et ma ta-, tõesti arvan, et õige seisukoht on see, et meil on jätkuvalt andmeid puudu, me ei saa olukorda põhjalikult hinnata, see teeb töö palju keerulisemaks, aga kusagilt tuleb alustada. teine küsimus, seda mainis ka raportöör. kuidas me defineerime kvaliteetset pakkumist? ma arvan, et siin on tegemist väga poliitilise teemaga ja seetõttu ma tahaksin, et me võtaksime natukene aega ja mõtleksime selle peale, kuidas me saame vältida nii nagu öeldud. kuidas me väldime selliseid ebakindlaid töötingimusi, nende tekitamist äh, ja, ja standarde? ja lõpuks jõuda selleni, mis on äh, kvaliteetne pakkumine ja, ja lõppude lõpuks me saame seda raportit teha tugevamaks. sellest kogemusest, mis me oleme saanud, elluviidud programmid olid kõige edukamad siis, kui noored inimesed ise olid sellega väga tõsiselt seotud. noorsoorganisatsioonid, kes esindasid seda inimeste rühma, kellele need programmid on suunatud. ma arvan, et seda tuleks programmis välja tuua isegi jõulisemalt, kuigi me oleme siin parlamendis ja selles komisjonis näidanud, et kui me, me hoolime noorte inimeste arvamusest ja selles mõttes meil on vaja kaasavat debatti. Te mainisite äh, kohalikku missiooni ja noorsoorganisatsioonide esindajaid, nendega koos saame palju parema raporti, aitäh! suur tänu, Joel Mele! Merci, monsieur le president, oui! tänan teid, äh, see raport äh, noorte tööhõive algatuse elluviimise kohta võtab arvesse kontrollikoja aruannet, mis ütleb, et seni ei suuda ükski liikmesriik täpset ülevaadet annada, anda sellest, kui palju noored on sellest äh, algatusest kasu saanud ning palutakse sellist nii noorte tööhõive algatuse kui ka garantii äh, paremat hindamist äh, liikmesriikide poolt. lisaks sellele ütleb Kontrollikoda, et on olemas selge oht selleks, et eh, noorte tööhõive algatus hakkab asendama liikmesriikide poolt finantseerimist, see on samuti asi, mida peaks lähemalt uurima. kui see raport midagi uut meile ka ei eh, näita, siis eh, oleks lihtsalt piirduda sellega, et senised vead tuleb parandada ning samas peab tunnistama ka seda, et olemasolevad, olemasolevad sätted praegusel hetkel ei toimi, kuigi oleks pidanud juba toimima juba neli aastat. küsimus on ka selles, kus on, kuhu on kadunud investeeritud summad. ootame eh, huviga missiooni Horvaatiasse ja Sloveeniasse, et näha, kuidas on olukord eh, muutunud kohapeal, sest noorte tööhõive küsimus on üks suuri Euroopa poliitika läbikukkumisi, eriti eh, meeles pidades, et et alla kahekümne viie aastastes viiskümmend viis protsenti ei tööta ning sellel põhjusel ootame väga tähelepanelikult äh, edasisi arutlusid ja loodame neis osaleda. aitäh. nüüd on võimalik veel sõna saada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 ja ma arvan, et on väga hea mõte kohtuda noorte inimestega, kohtuda just nimelt regioonide noorte inimestega, vaadata, mida noorte tööhõive algatus praktikas teeb. EP, e, parlamendil on info äh,, informatsiooni äh, ametid ja see on hea koht, kus taolisi kokkusaamisi korraldada. meil oli taoline kokkusaamine, mida sponsoreeris härra Palas sotsiaalkindlustuse vallas ja see, see oli teema, kus osalesid mitmed organisatsioonid. see on väga hea mõte, ma arvan, et me tõesti peaksime kohtuma nende inimestega, peaks, peaksid kasu saama eh, nendest programmidest, kelle jaoks need programmid on mõeldud. meieni on jõudnud raportid kontrollikojalt, mis puudutab noorte tööhõive algatust, sotsiaalfondi ja me kuuleme ikka ja jälle seda, et on nõrgad kohad, me kuuleme seda, et on probleemid, põhjused. miks me ei saa hinnata? kas see raha on hästi kulutatud, kas nad saavutavad vajalikku soovitud mõju? võib-olla me peaksime programmi sisse kirjutama mingid kriteeriumid, nii et me saaksime otsustada et vot nii mitu noort inimest said äh, väljaõppe või, või ümberkoolituse, nad said töökoha, mitte töökoha kolmeks kuuks, vaid pikemaajalise töökoha. me saa-, peame olema kindlad, et see koolitus vastab tööandjate vajadusele, see ei ole sugugi mitte lihtne. õpetajad meie riikides ei suuda sammu pidada muutustega töötur-, tööturul, eh, eh, sellega, mil-, kuidas muutuvad ärimudelid. kas me peaksime inimesi eh, õpetama, kuidas töökohta taodelda või peaksime õpetama inimesi, kuidas omaenda äri üles panna? ma arvan, et meil peab siin tähelepanu, meie fookus peab muutuma, peame tegema enamat selleks, et toetada ettevõtlust me näeme, kuidas noored inimesed loovad oma ettevõtted, oma ärid, mis äh, töötavad kaasotsustamise põhimõttel. kõik, kes sellega on seotud, jagab ka otsuse tegemise koormust. ma arvan, et me peame eelkõige investeerima õpetajasse, õpetajatesse, nii et õpetajatest saaks mentorid. ei piisa sellest, kui me anname lihtsalt informatsiooni edasi. õpetajad peaksid selgitama noortele inimestele, kuidas hinnata informatsiooni, kuidas seda ähm, eraldada äh, terad sõkaldest, kuidas seda infot kasutada, mitte seda lihtsalt omaks võtta. ma väga loodan, et see projekt on edukas ja nagu te teate, ma loodan, et lõppude lõpuks saame ka selle programmi vilju maitsta noorte tööhõive programm, noorsoo äh, tagatis, selle võiks kokku tuua, sest neil kummalgi on omad head pooled. ma mäletan, Elizabeth Morin-Chartier ja Roman Reuton viisid meid Prantsusmaa piirkondadesse, Hollandis ja Ühendkuningriikides. me rääkisime noorte inimestega sellel ajal, kui loodi noortegarantiid, nad ütlevad, me ei taha mingisugust garantiid, me tahame tööd. aitäh, tähendab, vabandust, minu iga, ma ei vaadanud äh, nimekirja kohalolijate oma. ei ole veel päris harjunud selle, äh, selle tööga. ei ole. kas on veel sõnasoove? ja no siis teeksin ma ise kolm lõppmärkust, äh, mida palun käsitleda mõtteainena järgnevaks aruteluks usun, et peaksime rõhutama meedete kvaliteeti, mida siseriiklikult võetakse ja kui, kui neid analüüsitakse. ise olen kutseõppes osalenud Saksamaal ja, ja näinud, kuidas noored, kes on töötud, eh, et nende andmeid üritatakse statistiliselt kuidagi niimoodi esitada, kuidagi paremini esitada ja midagi reaalselt sellega ei muutu. lihtsalt tahetakse, et mm, töötus, töötuse määr noorte hulgas paistaks väiksem. ning kui meie programmid tekitavad selliseid äh, meetmeid, siis on nad asjakohatud. et kõik, mis töökohta ei loo, reaalset töökohta, on asjakohatu. teine märkus, olen veendunud, et oma vahenditega ei suuda me seda trendi pöörata me saame ainult aidata liikmesriike siis, kui nad ise tahavad ennast aidata. kui liikmesriigid ei tugevda neid programme, mis Euroopast tulevad, ei ole nendest kasu. kolmas märkus, ma olen täiesti veendunud, et kui me ei hakka Euroopa tasandilt tugevamalt investeerima kui see programm, mis Junckerilt tuleb, milleks no,, mille abil saaks töökohti luua, ei too see lahendust ei kriisiriikides ega teistes riikides ning äh, järgmine märkus on samuti suunatud komisjonile, võib-olla raportöörid saaksid selle arutlusele võtta. usun, et meie kutseõppesüsteem kogu Euroopas on, läbi Euroopa on väga erineva kvaliteediga eri kohtades. siin ta ütles Danuta äh, seoses kutseõppe võime, võimaluste ja õpetajatega peaks äh, andma meile selgelt mõtteainet, et me ei saa teha eriti palju noorte ega kutseõppijate aitamiseks, kui meil ei ole kvali-, kui meil ei ole hästi koolitatud õpetajad. liikmesriigist, mille nime ma ei nimeta, kuulen ma sageli kaebusi, et et kutseõppesüsteem on sisuliselt kümme aastat ajast tehnilistest standarditest maha jäänud ning see annab selgelt märku, et on väga palju vaja teha ka õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. et äh, kutseõppijad saaksid niisugused teadmised, mida on tõesti võimalik kutseelus rakendada. ning äh, kui me meie komisjoni nimel sellised äh, küsimused tõstatame ja selles suunas liigume, siis on meil võimalik tõesti muuta see noorte tööhõivepoliitika mõjusamaks ja reaalseks aga suur tänu kõigile arutelus osalejatele ja soovin meile edu edasises töös. kahekümne kuuendal on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg selle raporti osas. kümnendal oktoobril räägime nendest muudatusettepanekutest äh, siin, arutame neid ning äh, neljandal detsembril hääletame ja kuna see täiskogule läheb, seda me veel ei tea, aga, aga mõned mitu kuud tihedat tööd on ees, mis on väga olulised Euroopa arengute seisukohast tulevikus. suur tänu kõigile, kes osalesid. nii. järgmine ja viimane punkt päevakorras. ja ajas oleme kaugelt ees kavandatust ja ka raportöör on siin, aga variraportöörid lahkuvad. nii et äh, ma ei tea, kas me saamegi alustada. ma olen nõutu või teeme väikese vaheaja. Sofia Riberot ma ei näe, Maria Areenat ei näe ei, nüüd ma näen teda kuidas ma sain sind mitte märgata, Maria? Enrique Tribesias ei ole näha, Lynn Boylent pole siin, Tamas Mešeritši samuti ei näe. nii, nii. niisiis väike vaheaeg. saaksid sa helistada neile. Dann fangen wir mit dem nii, aga alustame siis teemaga. kuulutan välja päevakorrapunkti Euroala majanduspoliitika. raportöör on Yana Toom. jah, Yana Toomil on sõna see, selle teemaga seoses aitäh, esimees, ma täiesti mõistan variraportööre, kes on ära kadunud. tegemist on ju peaaegu viimase päevaga. ma võin selle asja neile ka kirjalikult saata. ja ma usun, et nii või naa on meil hea koostöö kõigi nende inimestega. nii et kolleegid, tahan tutvustada oma raportit euroala majanduspoliitika kohta kõigepealt teiega natukene statistikat. meil on häid uudiseid tööhõive kohta, aga liiga optimistlikud ei saanud olla. tööhõi- äh,, tööpuudus äh, oli üheksa koma viis protsenti tööpuudus selle aasta märtsis, aasta tagasi kümme koma kaks äh, aga tööpuudus ei ole jõudnud kriisieelsele tasemele, tasemele minu probleem on ka äh, noorte tööpuudus, olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite oma kokkuvõttes märkustes eelmisele raportöörile, noorte tööpuudus on tõsine probleem ja väljakutse. märtsis kaks tuhat seitse oli noorte tööpuudus euroalas üheksateist koma neli protsenti, see on palju madalam kui möödunud aastal, kui see oli kakskümmend üks koma kolm protsenti, nii või naa on see tööpuudus aga vastuvõetamatult kõrge nagu te teate, on äh, tööjõuturu olukord erinevates riikides erinev, üleüldine edasiminek erinevate reformide elluviimisel on piiratud kuni sinnamaani, mõnedes äh, riikides äh, on see oluliselt parem, nii nagu riigi soovitustes oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. aktiivsed ja jätkusuutliku tööjõuturu meetmed on need, mida tuleks suurendada. komisjon peab tagama piisava finantseerimise, mida on vaja selleks, et jätkata VT, NTA äh, noorte tööhõive algatusega, see pea, selle toimimine ja elluviimine peab toimima vastavalt Euroopa Kontrollikoja soovitustele, eriraportile, mis puudutab noorte tööhõive, teie äh, noorte garantiid. see tähendab, et mitte kõik liikmesmaad ei ole veel taganud seda, et on eh, seos noorte tööhõive, hariduse ja väljaõppe vahel. Eh, see neli kuud ei pruugi olla piisavalt aeg, et integreeruda tööjõuturuga ja teha seda jätkusuutlikult. noortegarantii näeb eh, nii-öelda pehme seadus, see sõltub liikmesmaade heast tahtest. teiste sõnadega, liikmesmaid tuleks innustada noortegarantiid ellu viima. NTA näitab haridussüsteemi läbikukkumist ebapiisavalt äh, finantseeritud haridussüsteem kahjustab majandust, puudub äh, oskustööliste hulk ja nad ei ole tööle võetavad. kaks tuhat viisteist oli üldine valitsustepoolne kulutamine har-, äh, kulu haridusele umbes neli koma üheksa protsenti SKT-st. see oli ka oluliselt madalam paljudes liikmesmaades. see tundub olevat ühe teise komisjoni teema, aga need asjad on tõesti väga-väga tihedalt omavahel seotud hariduse kvaliteet on teine probleem, rõhku tuleks arendada, äh, panna just nimelt digitaalsele pädevusele, digitaalne pädevus äh, on asi, mida ei tohiks tõlgendada kitsalt, vaid see on ähm, äh, oskus kasutada põhilisi programme ja platvorme, digitaalsete oskuste puudumine kahjustab ka ühtse digitaalse turu arengut. ja ma usun, et eelseisva kümne aasta jooksul ei ole tööjõuturul mitte midagi teha, kui sul digitaalseid oskusi ei ole. vastastikuse kvalifikatsioonide tunnustamise teema äh, tuleb ära lahendada selleks, et äh, lahendada oskuste puudumise probleemi. meil on vaja saavutada tasakaal majandusliku ja sotsiaalse dimensiooni vahel Euroopa äh, poolaasta puhul, see soodustab puudutab ka majandusanalüüsi küsimus, küsimus on tööta-, töötamisvaesus, palgavaesus, selleks, et võidelda äh, vaesuse eesmärgiga, mis on seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend. liikmesmaadel on erinevad eesmärgid, mis puudutab sotsiaalset kaasatust ja kaitset. ma usun, et miinimumi, äh, miinimumsissetuleku süsteemid võivad mängida elulist rolli. Need on mõned kõige olulisemad soovitused ja ootan huviga teie kommentaare äh, ja soovitusi. suur tänu! ning eh, nüüd on lisandunud ainult üks raportöör veel, Maria Arena sotsiaaldemokraatidest. ja tema saabki sõna, Maria, palun. tänu, suur aitäh hmm. teile, proua raportöör, teie sõnavõtu eest. olen nõus sellega, et äh, olime hea tööt-, heameelt tunda selle üle, et äh, töötuse määr on langenud, aga ei maksa liialt kiirustada, sest selle statistika taga varjab ennast palju vaesust, äh, töökohtade puudust, seega kui töötuse määr langeb, siis ei tähenda seda, et äh, elukvaliteet paraneks või et töökohtade kvaliteet parandeks, paraneks. näeme, et paljudes piirkondades on, paljudes piirkondades, erinevate piirkondade vahel on väga suuri erinevusi tööhõive osas ning eh, eh, samuti eh, kõige haavatavamad elanikkonnagrupid jäävad tihtipeale peitu ja äh, naiste kaasamine eriti on eri, äh, väga, jätab väga soovida kogu Euroopas ning äh, ka siin on erinevates piirkondades väga erinevad tulemused. seega sotsialistide jaoks on vaja selgelt edasi liikuda selles äh, valdkonnas. esimene punkt, nagu õigesti ütlesite, peab olema prioriteetne ehk siis hariduse koolitus, elukestev koolitus, mida peame tingimata toetama, eriti meie noorte jaoks, noorte jaoks, kes äh, suurte raskustega leiavad tööd, kuid hariduseta noortel on veel töö leidmine eriti keeruline. seega äh, loomulikult on vaja ametlikku haridust, äh, kuid samas ka mitteametlikku, mis võib, äh, äh, peaks samuti rohkem väärtust leidma töökohtade loomisel. lisaks sellele me ei ole küsimuse all äh, mitte ainult see, et sätteid eh, ei kasutata tõhusalt, vaid et neid tuleb aina juurde, nii et mitte ainult eh, seda garantiid ja algatust ei kasutata eh, piisavalt, vaid me peame tegema paremini, me peame tegema rohkem noorte garantii osas. ma sooviks öelda isegi seda, et kui oleme Äh, valmis nõudma, et liikmesriigid peaks oma eelarvepaktist kinni, peame olema võimelised äh, nõudma neilt ka seda, et nad võtaks kasutusele tõhusad meetmed äh, noorte tööhõive parandamiseks, sest sellest sõltub meie tulevik, meie noorte tulevik ja me oleme oma palju nõudlikumad noortegarantii osas ja selle tõhususe osas, nii et paluksin rohkem, ma paluks paremini teha eh, eh, noorte heaks ning kolmas prioriteet eh, nõuab sellist poliitikat, mis tasakaalustaks töö ja pereelu. rääkisin sellest, kui äh, äh, problemaatiline on naiste tööturule jõudmine Euroopas, seda tihti just sellepärast, et raske, peaaegu võimatu tasakaalustada töö ja pereelu. oleks hea, et me selle paketi osas teeksime tööd edasi äh, ning mul on hea meel, et selles osas on komisjonil ettepanekud tehtud ka isapuhkuse osas, kuid me peaks tegema ikka ise rohkem ka näiteks äh, Äh, näiteks äh, selliste teenuste loomist, mis aitaks lapsehoiu näol paremini ühildada töö ja pereelu. samuti tuleb tugevdada kollektiivläbirääkimisi, mõnede jaoks on ametiühingud äh, midagi sellist, mis äh, ei äh, äh, lase jääda tühjalt äh, riik, liikuma, sest nad kaitsevad töötajaid, kuid tegelikult nad seisavad siiski töötajate ja tööandjate vahele ning me ei saa neilt ära võtta tasakaalustavaid meetmeid ja eh, seega oleks äärmiselt oluline, et Euroopa Liit eh, tugevdaks taas eh, sidemeid ametiühingute ja sotsiaalpartnerite vahel, meil oleks vaja tugevdada kollektiivlepingute sõlmimist ja kollektiivläbirääkimisi, et eh, saaks parandada eh, töötingimusi töötajate jaoks, mis rohkem äh, Äh, aitaks ja toetaks neid äh, ning äh, kollektiivläbirääkimised on seega muidugi võtmetähtsusega. ja veel üks prioriteet, mis on endiselt seotud sotsiaalse dialoogiga ähm, ja see puudutab ametiühingu õiguste tugevdamist ning samuti ka palkade polariseerimise vastu võitlemises see, äh, praegu see on see palkade polariseerimine katastroofiline lihtsalt ning äh, see puudutab sealjuures ka pensioni esimest sammast ning tervishoiuteenuste finantseerimist. me praegusel hetkel täheldame, et riigipõhised soovitused Euroopa Komisjoni poolt on soovitused, mis eh, toetavad eh, selle samm, nende sammaste erastamist ehk siis tugevdades eh, pensioni teist ja kolmandat sammast ning vähendades esimese mõju, nõrgendades seda, mis on samas kõige solidaarsema iseloomuga, kõige õiglasem, kõige võrdsem töötajate suhtes ning ka siin tulen ma tagasi meeste ja naiste vahelise võrdsuse juurde, sest vaesuse tase ning pensionite erinevus meeste ja naiste vahel on neljakümne protsendine praegu Euroopas ja kui me ei tugevda esimest pensionisammast, kui me tugevdame teist ja kolmandat sammast, siis see lõhe muutub veelgi suuremaks, sest naised töötavad praegusel hetkel kõige vaesemates sektorites, nad ei saa eh, lisamakseid teha teisesse ja kolmandasse sambasse ning see tähendab seda, et eh, sooline ebavõrdsus muutub veelgi eh, suuremaks kui praegu ning peame igal juhul toetama pensioni esimest sammast ning tervisekaitset ning kuna ma olen täna ainult ainukesena kohal variraportööridest, siis ma kasutan juhust ja räägin pikemalt siis töö Eh, kohtade kvaliteedi parandamisest juba räägiti ja eh, võitlusest eh, halbade töökohtade räägida, samuti räägiti ka sotsiaalse dumpingust ehk siis et praegusel hetkel Euroopas on selliseid, sellised tavad levinud, mis Eh, hävitab Euroopa töötajate heaolu, tuleb võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, tuleb eh, rikkumiste vastu võidelda, see on minu meelest võtmetähtsusega, kui me soovime tuua eurooplase Euroopa eh, projekti juurde tagasi ning samuti tuleb ka sotsiaalsete indikaatoritega rohkem tööd teha, kui me soovime oma meetmeid mõõta, siis on eh, meil vaja ka toimivad eh, indikaatorid. mul on kõrini sellest, et räägime ainult SKP-st, majanduskasvust, ma arvan, et on viimane aeg välja töötada sotsiaalsed indikaatorid, mis oleks selgelt mõõdetavad ja kasutatavad ning mis oleks sama väärtuslikud kui lihtsalt majandustulemusi näitavad indikaatorid niisiis tänan neid äh, vähemalt äh, viit variraportööri, kes on just ära rääkinud, EFTD-lt ei ole meil kedagi ja NEF-ilt samuti mitte ning täiendavaid sõnasoove ma ka ei näe ning äh, saamegi siis tänaseks lõpetada. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes juuli kell kuusteist, aga see ei saa olla õig-, ei, see on kuusteist, aga ei peaks olema seitseteist juuli kell kaksteist. Empel komisjonis kahekümne kaheksandal septembril käsitleme seda teemat. tegemist on arvamusega EKOn komisjonile ning äh, kuueteistkümnendal oktoobril hääletab EKOn meie arvamust. tänan kõiki, kes osalesid selles arutelus ning äh, soovin teile nüüd natuke varem kui arvatud ilusat õhtut ning äh, vaba aja, vabanenud aja kasutamist ja kohtume uuesti homme hommikul, meeldivat õhtut!